raport teemal Euroopa kodanikualgatus ja sõna saab raportöör härra Schöpflin, palun. Uh, suur tänu, uh, president, uh, volinik, asepresident, ma tahaksin tänada kõigepealt raportööre, kellega ma tegin koostööd Euroopa kodanikualgatuse raporti teemal, meie koostöö oli eeskujulik hääletamine AFCOs oli äh, ükshäälne, ühehäälne ja tänane pärastlõuna näitab, äh, kuivõrd keeruline on saavutada sellist üksmeelt. Euroopa kodanikualgatus on väga oluline osa Euroopa Liidu institutsionaalsest struktuurist. põhiidee seisneb äh, selles, et Euroopa kodanikel peab olema õigus algatada seadusloomet äh, Euroopa Liidu tasandil nendel teemadel, mis äh, valmistavad neile muret. me kõik teame, kuivõrd suur lõhe on institutsioonide ja kodanike vahel ja kodanikualgastus on üks võimalus selle lõhe ületamiseks, samas kodanike õigus ei õõnesta esindusdemokraatiat, mis on iga demokraatliku süsteemi, ka meie põhiväärtus. kodanikualgatus äh, tugevdab Euroopa demokraatiat, see pakub kodanikule tegutsemisvõimalust paralleelselt sellega, mida meie teeme. kodanikualgatus on otsedemokraatia vorm, kus äh, kodanikud äh, saavad äh, tegutseda aktiivselt, loomulikult me ei saa siin minna tagasi selliste otsedemokraatide, demokraatide vormide juurde, nagu Vana-Kreekas oli, meil on siiski teised ajad me saame aga kodanikke siiski mobiliseerida ja lasta neil mobiliseeruda, koguda aasta jooksul äh, miljonit allkirja, see annab kodanikele võimaluse teha midagi äh, poliitilisel tasandil, kodanikud saavad äh, vahendamata kujul osa võtta Euroopa poliitilisest põhjust. loomulikult alati on teatavad pinged äh, poliitikute ja rohujuure tasandi vahel. aga kui äh, oleks võimalik jõud ühendada, siis see annaks äh, olulise panuse kollektiivsesse poliitilisse Euroopasse ja mitmetes Euroopa Liidu riikides on ka sarnased vahendid juba rakendust leidnud. oluline erinevus liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel on see, et äh, liidus äh, algatab seadusloomet Euroopa Komisjon, aga Euroopa kodanikualgatus muudab jõudude tasakaalu poliitilisel maastikul. nii palju siis äh, teooriast kodanikualgatuse taga. tänase hetkeni siiski see vahend ei ole täitnud oma lootusi meil on olnud äh, viiskümmend algatust, aga mitte ühestki ei ole saanud õigusakti, nii et läbikukkumise määr on sada protsenti. konsulteerides kodanikuühiskonnaga, ma kogesin, et ollakse väga pettunud äh, selles, kuidas Euroopa Komisjon on suhtunud Euroopa kodanikualgatustesse, mis äh, komisjonile on äh, edastatud, äh, kõik see on takerdunud äh, bürokraatliku äh, rägastikku. Euroopa Komisjon on püüdnud tegutseda poliitiliselt korrektselt, aga ei ole pööranud piisavalt tähelepanu Euroopa kodanikualgatuste mõttele oluline on, et äh, nendesse algatustesse suhtutaks tulevikus äh, paindlikumalt ning et äh, seda vahendit reformides on võimalik muutus, muutusega tõhusamaks. tänan. suur tänu. sõna saab komisjoni asepresident härra Timmermans, palun. president ma tervitan arutelu Euroopa kodanikualgatuse teemal ja ma tervitan ka härra Schöffli äh, suurepärase panuse ja ma saan arutada siin teiega nüüd äh, midagi, mis tõusetus teemana ka minu kuulamise ajal, nii et kindlasti ma soovin sellega jätkata. Junckeri komisjonina me ütlesime, et äh, me fokusseerime oma tegevuse teatud võtmetähtsusega valdkondadele, aga me peame ka panema paika, kuidas me seda teeme ja ma arvan, et Euroopa kodanikualgatus võib siin anda olulise panuse. see on vahend, mille kaudu saavad kodanikud otse mõjutada poliitikat. see võimaldab kodanikel tegutseda Euroopa Liidu tasandil, tulla välja konkreetsete teemadega, mis neid kõige rohkem puudutavad ja see on ka vahend äh, alustamaks äh, poliitilist äh, dialoogi. ma esindasin Euroopa konvendis Hollandi parlamenti ja ma ise kujundasin välja ka seda Euroopa kodanikualgatust ja nüüd on üks minu tööülesandeid seisnemas selles, et see kodanikualgatus töötaks korralikult, tegemist on uue noore vahendiga alles kolm aastat on see eksisteerinud ja see on alles näidanud oma potentsiaali, kolmkümmend kolm algatust on äh, registreeritud, kolm on kogunud üle ühe miljoni äh, allkirja äh, ja Right to War alg-, äh, Water algatus sai äh, üle kuue miljoni allkirja, nii et üle kogu äh, kontinendi on meil olnud arutelud, paneuroopalikud arutelud ja see on väga lootustekitav, mõeldes Euroopa osalusdemokraatiale ja Euroopa teemusele. härra Šeflin Teie oma raportis toote lõppjärelduses välja teatavaid aspekte, mida me juba tegelikult rakendame. kõigepealt äh, Euroopa Komisjon on loonud äh, kompaktpunkti, mis on vastanud juba tuhande kahesajale küsimusele kõikides Euroopa Liidu keeltes äh, protseduurireeglite kohta. me pakume ka spetsiifilisemat toetust korraldajatele, kui Euroopa kodanikualgatus on registreeritud. see puudutab juriidilisi aspekte ja samuti tehnilisi aspekte me läheme veelgi kaugemale määruses ette nähtud kohustustest ja me pakume online äh, tasuta tuge. mõnikord on olnud äh, keeruliseks andmete äh, käsitlemine ja me soovime, et äh, andmetele esitatavad nõuded oleksid paindlikumad, et äh, oleks võimalik koguda rohkem allkirju, me oleme valmis tegema ka enamat, kui vaja, me kuulame täna teie hinnangut sellele vahendile, hea meelega arutame teiega neid aspekte, et kuidas oleks võimalik seda parundada. Äh, me leiame, et ülevaatamine selle õigusakti osas on vajalik ja me peame kuulama laialdaselt sidusrühmi, täname Euroopa Parlamenti konstruktiivse lähenemise eest ja ma sooviksin isiklikult äh, tänada ja õnnitleda härra Schöpflinit äh, suurepäraselt tehtud äh, töö eest, analüüsides Euroopa kodaniku algatuse rakendamist, pakkudes välja parendusi nii fraktsioonide kui ka komisjonide üleselt, ta ei ole siin teinud parteipoliitilist tööd, vaid ta on pakkunud välja, kuidas oleks võimalik tagada kodanike parem kaasatus Euroopa poliitikasse, see kodanikualgatus on tihtipeale kodanike jaoks esimene äh, sellise tasandiga kokkupuude suur tänu, härra asepresident ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Kaufmann juurikomisjonist, palun. suur tänu, härra president, komisjoni asepresident. me soovime, meil on vaja rohkem kodaniku kaasatust Euroopa ühendamise projektis ja seetõttu on ülimalt äh, oluline teha järeldusi Euroopa kodanikualgatuse kolmest äh, toimimisaastast et see vahend saaks hästi toimida, on vaja enamat kui äh, lihtsalt äh, esteetilist korrektuuri. meil on vaja toetada Euroopa kodanikualgatusi juriidiliste nõustamiste kaudu, kontaktpunktide kaudu liikmesriikides ja nii edasi. Nad äh, peavad ise saama võimaluse pärast registreerimist otsustada, millal nad alustavad kampaaniat ja Euroopa kodanikualgatused äh, ei peaks olema tugevalt äh, liikmesriikides äh, seotud teatud isikuandmete aspektidega, põhimõtteliselt kodanikud, kes on kuueteist aasta vana, vanused, peaksid saama õiguse allkirja anda. parlamendi raport antud kujul on väga hea ja ma loodan, et Euroopa Komisjon tõepoolest võtab meie ettepanekud kiiresti üle. härra Timmermans, äh, Euroopa kodanikualgatus äh, peab saama tõesti kodanikusõbralikuks äh, vahendiks ja see peab ähm, arenema tuntavalt edasi. suur tänu ja petitsioonikomisjoni esi, nimel proua Becerra Padereche, palun Euroopa kodanikualgatus on esimene osalusdemokraatia vahend, mis loodi selleks, et kodanikel oleks otsekontakt institutsioonidega ning et kodanikud saaksid otse mõjutada Euroopa Liidu juhtimist. kolm aastat on nüüd näidanud, et see vahend ei toiminud ja kui miski ei toimi, siis tuleb seda muuta. me nõudsime Euroopa Komisjonilt selle vahendi ülevaatamist ja muutmist. kasutajad peavad äh, olema võimelised seda vahendit äh, kasutama, identifitseerimissüsteeme, dokumentatsiooninõudeid äh, tuleb lihtsustada, me nõuame ka ühtse kontaktpunkti loomist kõikides liikmesriikides. me kõik oleme arvamusel, et Euroopa kodanikualgatus peaks tooma endaga kaasa teatud esmase õiguse muutused, äh, mis äh, annab võimalusele Euroopa, võimaluse Euroopa kodaniku algatusele parandada demokraatlikku protsessi. suur tänu, nüüd härra Tsaki. suur tänu, härra president. olen arvamusel, et Euroopa kodanikualgatus mida see raport käsitleb, on väga olulise tähtsusega ja sellepärast on sellega Euroopa Parlamendis tegelenud kolm erinevat komisjoni. me oleme sellele lähenenud pigem positiivselt, kuid äh, möödunud kolme aasta jooksul ei ole see kuigi hästi toiminud ja sellepärast ähm, suhtume sellesse kriitiliselt ma arvan, et me oleme siin ühel, selles suhtes ühel meelel ja mina petitsioonikomisjoni äh, aseesimehena leian ka, et see on nii kodanikud soovivad osaleda Euroopa Liidu poliitikas, seda näitab ka see, et nad on algatanud mitu kohtuasja selles küsimuses Euroopa Kohtu ees ja sellepärast ma loodan, et komisjon on valmis reegleid lõdvendama. nii et ma palun, et äh, asepresident Timmermans äh, oleks selles osas paindlik ja ma loodan, et rohkem kodanikualgatusi on tulevikus äh, edukam. kolleeg Presso, aitäh, härra president, kõigepealt suur tänu ähm, raportöör Schöpflinile, kes on tõesti ära teinud suurepärase töö suur äh, tänu ka variraportöör Kaufmannile äh, Äh, jõupingutuste eest, mida, mida ta on üles näidanud juba pikemat aega selle teema juures. asepresident Timmermans, oli väga hea meel oli kuulda, et äh, te võtsite nüüd komisjoni nimel kohustuse võtta samme, kuid kahtlemata on esimesed kolm aastat näidanud, et algatusel on mitmeid äh, puudusi eelkõige tahan välja tuua, et menetlus peab olema selgem, mitte kodanikualgatuse registreerimise menetlus, vaid tuleb selgitada, kuidas konkreetselt kodanike äh, rühmad äh, peavad algatust läbi viima oluline, et kodanikualgatus vastaks aluslepingutele, me oleme ka teinud rea ettepanekuid, mis, kui need äh, vastu võetakse, viiksid selleni, et kodanikualgatused on ka tõsiseltvõetavamad, siin on erinevad äh, tähtajad, kui pikk aeg äh, pea, võib mööduda siis registreerimise ja allkirjade kogumise vahel, siis ka veebis allkirja andmise võimalus ja nii edasi. me ootame, et komisjon oleksin aktiivsem. jah, kui algatus on registreeritud ja on kogutud ka vajalik arv allkirju, siis peab komisjon kuidagi reageerima. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel kolleeg Ujastovski. suur tänu, president. suur tänu härra Šõplinile, mitte selle eest, et ta suutis luua konsensuse siin kojas, vaid ka selle eest, et algusest peale koostas ta selle raporti eesmärgiga elavdada institutsioonide tööd. vähemalt oli see meie mulje. tema ettepanekud olid suunatud sellele, et vähendada bürokraatiat ja tõkkeid, mida see loob ja hõlbustada igati kodanikualgatuse rakendamist. raport puudutab ka kõige õrnemaid teemasid, millega tuleb tegeleda. kõigepealt on tegemist küsimusega Euroopa Komisjonile, kas ta on valmis vähendama omaenda meelevaldseid tegevusi, sest et see on küsimuse tuumaks. üks algatus, mida väga laialdaselt toetati, lükati tagasi Euroopa Komisjoni poolt. seda ei tohiks tulevikus enam juhtuda, sest et ma usun, et kõik algatused, mis on leidnud toetuse piisava hulga allkirjade näol, ähm, peaksid äh, saama järje tõelise õigusloomelise tegevuse kaudu. nii et palume, et Euroopa Komisjon viiks läbi vajalikud muudatused eeskirjades, sest see oleks tõesti vajalik. raport on suurepärane, suur tänu tõesti raportile selle eest ja nüüd on kõik Euroopa Komisjoni kätes. ma tahaksin ka kutsuda üles sellele, et muudatused oleksid tõelised, mitte ei jääks ainult paberile. Alde nimel palun, härra Pürens. aitäh Euroopa kodanikualgatus on üks äh, kõige olulis-, uue, innovatiivsematest Lissaboni lepingu äh, muudatustest selleks, et äh, Euroopa Liitu muuta jälle demokraatlikumaks. Ehm, et kaasata kodanikke paremini Euroopa asjadesse ja nelja neli aastat on see asi nüüd olemas olnud, tegemist on äh, selle algatuse hindamisega ilma selle küsimärgi alla panemiseta, aga kahjuks äh, ei ole ühelegi järgnenud õigusakti, meie kolleeg on suurepäraselt andnud ülesand-, olukorrast ülevaate, konstitutsioonikomisjon oli ühehäälne äh, selles osas, et vaja on äh, parandada kodanikualgatuse toimimist, äh, meil on ettepanekuid menetluse kohta ning meie arvates oleks mõttekas kui registreeritakse äh, komisjoni puhul ainult neid äh, algatusi, mis puudutaks tõesti komisjoni pädevusvaldkondi ja jäetaks kõrvale need äh, valdkonnad, mille puhul on tegemist liikmesriikide pädevustega. Ehm, me sooviks mõningaid asju täpsustada ALDE fraktsioonina, et komisjon peaks äh, jätma kõrvale need algatused, mis puudutavad Euroopa Liidu äh, esmast õigust. tihti Euroopa Liitu halvavad äh, aluslepingu piira, piirid. komisjonil äh, võiks niimoodi äh, tegeleda äh, erinevate kodanikualgatustega ja mm, muuhulgas ka nende algatustega, mis on suunatud eh, aluslepingute muudatus, muutmisele. aitäh ja nüüd on sõna mm, saadik Spinellil. Eh, Euroopa Liit avastas osalusdemokraatia kriisi ajal kodanikualgatus äh, äh, oli reaktsioon kriisile. nüüd on kriis veelgi hullem ja osalusdemokraatia on suremas. mitte ükski kodanikualgatus ei ole saanud piisavalt äh, allkirju ega ühelegi ei ole järgnenud õigusakti. Schäfflini raport on suurepärane, see ei võimalda Ähm, viia muutusi aluslepingutesse, aga see võeti väga suure häälteenamusega äh, vastu, äh, kuna see võimaldaks õiguslikke samme astuda äh, seoses kodanikualgatusega. ühte muudatusettepanekut taga ei oleks vaja heaks kiita, sellepärast et see muudaks kõik mõttetuks. tegemist on sotsialistide muudatusettepanekuga, kus nõutakse, et komisjon ainult siis äh, tegeleks edasi kodanikualgatusega, kui oleks, kui on saadud positiivne ähm, hinnang. Äh, seni on ainult kolm ähm, kodanikualgatus saanud piisavalt allkirju, ainult Right to Water sai positiivse hinnangu, mitte ühelegi ei ole järgnenud õigusakti ja proua Malmström ütles äh, TTIP-ga seoses, et tema ei ole oma mandaati saanud Euroopa kodanikult, kodanikelt, äh, lugupeetud asepresident komisjon, äh, komisjoni asepresident, kellelt on komisjon oma mandaadi saanud? aitäh ja Roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd härra Tere Kabras sõna roheliste fraktsioon on väga suure huviga ja entusiastlikult osalenud Euroopa kodanikualgatuse reformis, kuna me arvame, et see on äärmiselt oluline ehm, vahend ehm, Euroopa kodanikele ja institutsioonidele, mis võimaldaks läbi viia muudatusi, eh, kuna Euroopa institutsioone tihti ehm, nähakse eh, kaugete ja ülbetena. Eh, kolleeg Šef Schöpfrini, Schöpfrini raport on hea, see sisaldab äh, elemente, mis võimaldaksid äh, kodanikualgatusi äh, muuta. hoolimata sellest positiivsest nägemusest pean ma mainima ühte asja, et me kõigi, kõik peaksime olema julgemad, kui tegemist on iga Euroopa kodaniku avaliku algatuse vajaliku hindamisega. see hindamine peaks tähendama ka seda, et nõutakse, nõutakse sammude astumist õigusakti vastuvõtmisega seoses. on mõningaid muudatusettepanekuid, mis minu arvates piisavalt selgelt ei too välja seda eesmärki, mida me sooviksime saavutada ning kui ma olen täiesti aus, siis ma pean ütlema, et need ettepanekud lähevad isegi äh, vastassuunas sellega, mida meie oleksime soovinud saavutada, seetõttu me oleme omapoolseid muudatusettepanekuid esitanud, me soovime kojale ja komisjonile anda võimaluse mängida positiivset rolli äh, teha koostööd nendega, kes soovivad üles ehitada paremat ja sõbralikumat Euroopat. ma loodan, et meie muudatusettepanekud saavad enamuse kolleegide toetuse, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Castaldo EFTD fraktsiooni nimel. Euroopa kodanikualgatus äh, tekitas palju lootusi otsedemokraatiaga seoses pärast Lissaboni lepingu jõustumist. tegemist on meie viie tähe liikumise jaoks ühe olulise tugisambaga, ainult kolm algatust on saanud äh, on piisavalt kokku allkirju, on liiga palju bürokraatiat, äh, liikmesriigid ei ole neid võrdselt kohelnud ning meil on vaja Euroopa tasandil leida vastuseid neile probleemidele, ma tahaksin tänada raportöör Šeflinit, aga meil on vaja teha ka suuremaid poliitilisi samme, poliitilisi meetmeid, meetmed võivad ähm, ka komisjonis tekitada äh, huvide konflikte, siin on tegemist pädevusega, mis mängib olulist rolli, aga ka selle otsusega, kas äh, Mm, ka midagi järgneb Euroopa kodanikualgatusele, mis on kujunenud edukaks, kas midagi tehakse ka sellega seoses ja see peab muutuma kohustuslikuks, me peame muutuma kodanikele lähedasemaks, me ei saa jätta tähelepanuta kodanike püüdlusi suurema demokraatia suunas ning peab olema ka võimalus taotleda leping, aluslepingute muutmist äh, sel teel inimestel tuleb anda uusi võimalusi, eh, sest inimesed on, võivad Euroopa projektile anda uut hoogu ja see, mida ma ütlesin, on suunatud ka proua Malmströmile. aitäh ja nüüd saab sõna härra Annemans. lugupeetud kolleegid, Euroopa kodanikualgatus kui see toimiks, siis ikkagi ei saaks arvata, et demokraatia vaegust on võimalik sellega korvata. seda põhimõtet võib ju toetada äh, nende tõsiasjade alusel, et tegemist on võimalusega siin ähm, tuua esile ühiskondlikke probleeme, teavitada neid äh, Euroopa Komisjoni ja valitud esindajaid, härra Schröflini raportis viidatakse sellele, et on terve rida edukaid näiteid, aga ainus algatus, mis on kogu selle keeruka menetluse eh, läbinud, ka see ei ole tegelikult kujunenud edukaks, nii et eh, meie astume välja selle eest, et see instrument peaks olema kasutajasõbralikum ja et edukatele kodanikualgatustele järgneksid ka tegelikult teod, sellega seoses esitame muudatusettepanekuid aitäh kolleeg Annemantsile ja nüüd saab äh, üheks minutiks sõna kolleeg Paltsu. aitäh, härra juhataja. Euroopa kodanikualgatus oleks äh, instrument, mis äh, tagaks kodanikele äh, otsese juurdepääsu Euroopa äh, otsuste langetamisele, aga tegemist on väga nõrga äh, instrumendiga. vaja on ühte miljonit allkirja ja ainus, mis, äh, mida on võimalik saavutada, on see, et komisjon tuleb välja ettepanekuga. oli viiskümmend üks algatust, kolme peeti vastuvõetavaks ja ühtegi algatust ei ole tulnud Ehm, tehtust ei piisa, kui me vaatame rändekriisi, siis me näeme, et poliitiline eliit Euroopa Liidus on äh, omaenda kodanike arvamusest äh, nii kaugel, on väga palju arvamusuuringuid, mis näitavad, et on väga suur lõhe Euroopa kodanike arvamuste äh, ja poliitilise eliidi arvamuste vahel seetõttu ma arvan, et meil on vaja Euroopa referendumit. see, sellist meetodit oleks meil vaja, see tagaks tõelise otsedemokraatia. aitäh kolleegile ja äh, kolleeg Paltso, kas te olete nõus kolleeg Coburni sinise kaardi küsimusele vastata? härra Paltso on nõus vastama. aitäh, härra Paltso, aitäh, härra juhataja. ma tahaksin küsida ühe lihtsa küsimuse, ma ei tea, kas te olete minuga nõus, kas te olete minuga nõus, et kui siin kojas inimesed ei suuda mingit mõju äh, Ähm, omada sellele, et äh, tullaks välja äh, mõne algatusega või et midagi läheks läbi parlamendis, kuidas Euroopa Liidu kodanikud peaksid seda suutma, see on, tegemist on täieliku aja raiskamisega, kas te olete minuga nõus? kolleeg Paltsal sõna vastamiseks. jah, kui ma õigesti aru sain teie küsimusest, siis te küsisite, et meil ei, meil siin ei ole võimalust äh, asju parlamendis läbi suruda, et siis on tegemist äh, aja raiskamisega, kui me kodanikele sellise võimaluse annaksime. ei, see ei ole aja raiskamine, kui me anname neile meetodi, millel on selged reeglid, mis tõesti toimib, mis erineb kodanikualgatusest, ma arvan, et teie koduriigis on tule-, äh, referendumi võimalus, et kodanikud saavad seda võimalust kasutada, meil oleks vaja midagi sarnast ka Euroopa Liidus kolleeg Šuitsa, palun. Lisabonskim sporazumom je omogućena europska građanska inicijativa i ja smatram da mm, suprot. E, Lissaboni lepinguga lõime me Euroopa kodanikualgatuse ja erinevalt härra Coburnist arvan ma, et see on kodanike jaoks väga kasulik. Nad saavad niimoodi osaleda demokraatlikus protsessis. ma tean, et viiekümnest kodanikualgatusest ainult kolm ähm, osutusid äh, vastuvõetavateks, aga mitte ühelegi ei järgnenud õigusakti, nii et aitäh äh, härra Šeflinile äh, selle teemaga tegelemise eest, ma loodan, et komisjon on aktiivsem et äh, allkirjade kogumine muutub lihtsamaks, et äh, registreerimine muutub kiiremaks ja ma loodan, et nii on võimalik äh, innustada komisjoni tegutsema. tegemist on olulise instrumendiga ja me peame siseriikliku õigusakte kooskõla viima Euroopa kodanikualgatusega. minu jaoks on tegemist väga positiivse ja hea algatusega. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tappar Tell aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, otsedemokraatia Ateena mudeli eh, kohaselt ei ole nii arhailine, kui võiks uskuda. Euroopa kodanikualgatus võiks öelda, et tegemist on moodsa mm, meetodiga selleks, et kodanikel oleks võimalus osaleda otsuste langetamise protsessis. viiskümmend üks algatust esitati, eh, kaasatuti rohkem kui kuus miljonit eh, euro-, kodanikku selleks, et Euroopa muutuks teistsuguseks aga ainult kolm algatust peeti vastuvõetavaks ja mitte ühelegi ei ole järgnenud õigusakti. nüüd on vaja suurendada eh, algatuste eduprotsenti, seda oleks võimalik saavutada niimoodi, et oleks võimalik mm, internetis paremini allkirju korjata ning pa-, para-, vaja on parandada ka kodanike teavitamist, eh, ko-, eh, vaja on kaasata noori, noored on palju teadlikumad ja huvita-, rohkem huvitatud ühiskonnast, kus nad elavad ning see kodanikualgatus võiks olla kingitus Euroopale ja seetõttu mina arvan, et äh, minima-, miinimumiga tuleb äh, langetada kaheksateistkümnelt aastalt äh, kuueteistkümnele, vaja on kas-, kaasata noori, kes võiksid aktiivselt osaleda Euroopa otsuste langetamise protsessi. kolleegin Tabardel aitäh, kolleeg Tabardell, ma ei luba sinise kaardi küsimusi esitada, sest et äh, võtsin kõnelejalt sõna, kuna tuletasime kõne aega, sõna on kolleeg Mariasel. ja Euroopa kodanikualgatus, mis viidi sisse Lissaboni lepinguga, tähendab äh, otsedemokraatia tugevdamist Euroopa Liidus, äh, samal ajal on tegemist aga koostöö koordineerimise vormiga kodanike ja platvormide vahel, mis tugevdavad ka sotsiaalset tegevust. meie raportöör üritab äh, heita valgust äh, kodanikualgatuste nõrkadele kohtadele, mida on, vaja on vastavat õigusakti äh, parandada, vaja on muuta kodanikualgatust tõhusamaks, kõik saavad aru sellest, et kodanikualgatus on Euroopa demokraatia jaoks väga oluline, seda tuleb ära kasutada ka Lõuna-Euroopas selleks, et luua ühisrinne vaesuse ja väärikuse kaotamise vastu, pankade režiimi vastu ning me kindlasti tuleme välja vastava algatusega. aitäh, kolleeg Marias, nüüd on sõna kolleeg Düranile, eks me. Euh, aitäh, lugupeetud juhataja härra Timmermans, kahe tuhande üheksandal aastal Lissaboni lepinguga loodi lo,, üritati luua tihe, otsest sidet Euroopa ja kodanike vahel, aga tegelikkus sunnib meid tõdema, et tegemist oli täieliku läbikukkumisega. me rääkisime siin kahe, viiekümne ühest algatusest, tegelikult on veid viiskümmend kolm, sest kaks tükki esitati oktoobris, tegelikult aga ainult kolm said kokku miljoni kodanikku ja tegelikult ei juhtunud üldse mitte midagi minu jaoks on probleemiks see, et kodanikud ei ole lollakamad kui volinikud ja meie ise ja nad teavad, et see, mida nad teevad, sellest ei ole mingit kasu. Nende kampaaniate jaoks on väga mm, palju energiat ja vahendeid vaja, kodanikud teavad seda, nad on äh, kulutanud seda kõike ja nüüd nad näevad, et mitte miski ei toimi ja suurest hulgast äh, algatustest oleme tegelikult jõudnud väga ähm, masendavalt väikse ähm, edukate algatuste numbrini. vaja on kas õigusakte teie poolt, äh, lugupeetud volinik, kõnelejad katkestatakse ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Zver lugupeetud daamid ja härrad, ma sooviksin tänada härra Schöflinit suurepärase raporti eest teemal Euroopa kodanikualgatus. see võimaldab kodanikul äh, kujundada Euroopa seadusandlust, aga seda teatud äh, tingimustel. ja nüüd raport äh, üritab neid tingimusi parandada nii, et me vähendaksime demokraatlikku defitsiiti ja looksime õigusliku raamistiku, mis võimaldab äh, kodanikel initsiatiivi näidata. Euroopa kodanikualgatus äh, on äh, osutunud üllatavalt positiivseks. kolme aasta jooksul on esitatud üle viiekümne algatuse, aga ainult kolm on saanud tunnustatud ja kahjuks seadusandlikke samme ei ole järgnenud. Euroopa demokraatia on praegu väga haavatav ja mina olen arvamusel, et äh, need äh, algatused nagu Euroopa kodanikualgatus soovi, võimaldavad kodanikke mobiliseerida, võimaldavad otsedemokraatiat tugevdada ja kõigest sellest lähtuvalt äh, toetan ma härra Schöpflini seisukohti et meil tuleb äh, tugevdada Euroopa kodanikualgatust ja tugevdada kodanike usaldust äh, selle vastu, sest ilma kodaniketa me ei saa. suur tänu, kolleeg äh, Sver ja nüüd üheks minutiks saab sõna kolleeg Mitsi. president Euroopa kodanikualgatus on esimene vahend, mis võimaldab kodanikel otsest rolli mängida Euroopa poliitikas. kodanikele on antud äh, võimalus tegutseda samal tasemel parlamendi, komisjoni ja nõukoguga. Need on institutsioonid, mis äh, tihti on kodanike käeulatusest väljas. kodanikualgatus annab kodanikele võimaluse otseselt äh, kujundada Euroopa Liidu poliitilist tulevikku ja see ühendab neid Euroopaga või vähemalt see oli algne idee. kahjuks on reaalsus kujunenud teistsuguseks. suur osa algatusi on tagasi lükatud ja osad on takerdunud õiguslikesse ja bürokraatlikesse rägastikesse. see äh, ei julgusta kodanikke kasutama seda vahendit ja osalema Euroopa poliitikas. meil tuleb tugevdada Euroopa kodanikualgatust nii, et see oleks nii kodanikusõbralik kui võimalik, et seda saaks täielikult ära kasutada oma potentsiaali kodanike kaasamisel. suur tänu, kolleeg Mitsi, järgmisena kolleeg Gerike, üks minut, palun austatud äh, president volinik, ma olen üle ühe aasta Euroopa Parlamendi saadik, valitud Saksamaalt Aachenis, Kölnis, siis Fermo-, Flensburgis, Oberkammergaus käin ja tihti ma kuulen, et teie olete esimene Euroopa Parlamendi saadik, kes tõesti sun-, tunneb huvi meie vastu. Euroopa on nii kaugel, me peaksime seda muutma. kõik äh, kohtumised äh, valijatega näitavad mulle, et meil on vaja otsedemokraatiat, meil on vaja kodanikke kaasata, me peame toetama demokraatiat, uskuma sellesse, ja meil tuleb toetada ka kampaaniat, mille on algatanud seitsekümmend tuhat Euroopa kodanikku, kindlasti peab olema Euroopa kodanikualgatus olema vähem bürokraatlikum ja tõhusam, ärge pidage kodanikke rumalaks, nii et te ühest küljest kaasate nad ja siis teisest küljest ütlete, et aa, see ikka ei toimi. loogem selline Euroopa kodaniku algatus, mis tõesti toimib ja mitte, et kodanikke kaasatakse ainult iga viie aasta tagant valimistel. härra Kerge, suur tänu teile, kuna härra Kiigol teid saalis ei ole, siis läheme kohe vaba mikrofoni juurde, sõna saab proua Zaborska. kõneleja mikrofonita, tõlgid ei kuule som veľmi rada že pán spravodaj. mul on hea meel selle üle et raportöör schöpflin on oma raportis juhtinud tähelepanu euroopa kodanikualgatuse puudustele, kui me need puudused kõrvaldame, siis on võimalus, et see kodanikualgatus hakkab tõesti toimima demokraatliku vahendina. on tuldud välja paljude algatustega, osad on tagasi lükatud ja see on suur pettumus kodanikele. kodanike tegevus on näidanud, et kodanikele lähevad äh, korda mitmed olulised teemad, nagu näiteks laste ärakasutamise vastane võitlus ja samas sellega ei ole arvestanud äh, institutsioonid, äh, ka mitte Euroopa Kohus. suur tänu, äh, proua Zaborska, on väga palju sõnasoovijaid, kaks korda nii palju, kui me saaksime vastu võtta, nii et ma annan igale, igast fraktsioonist ühele esindajale sõna ainult. kolleeg Chateau, palun kolleegid, äh, Euroopa kodanikualgatus on väga oluline demokraatlikuks osalemiseks. praegune nagu kodanikualgatus ei toimi, meil tuleb seda parandada, selles osas me oleme siin kõik nõus. ja härra Timmermans, ma pakuksin välja teile lahenduse, mis on minu arvates poliitiliselt huvitav. lahendus puudutab siis selle algatuse reformimist kui nüüd kogutakse miljon allkirja, aga mingitel pädevuspõhimõttest pädevust põhimõtetest lähtuvalt siiski ei tunnistada seda algatust äh, legitiimseks, siis äh, sellest meil äh, tuleb küll nüüd edasi liikuda, ei saa tuua siin mingisuguseid selliseid põhjuseid meil on äh, vaja reformida õigustikku ja Euroopa Komisjon peab vastama sellele. Äh, suur tänu ja nüüd kolleeg Skripek, palun. Thank you, Mr Chairman. tänan, president, äh, volinik mitmeid kordi me oleme ametlikult, mitteametlikult rääkinud Euroopa kodanikualgatusest, see eksisteerib aastast kaks tuhat kaksteist. mitmed edukad algatused näitavad selle algatuse nii-öelda edu, kuigi tegelikult läbikukkumist ükski ei ole õigusaktini jõudnud. ma toetan raportööri ettepanekuid, et see algatus peaks olema Euroopa kodanikele lähedasem. selgitage, miks see vahend on nii läbipaistmatu? miks äh, ei ole sõltumatut ametkonda, mis äh, kontrollib äh, algatuse äh, legitiimsust. kas see ei ole mitte küsimärgi all poliitiline korrektsus, kui Euroopa Komisjon lükkab siin tagasi teatud ettepanekud, mis puudutavad näiteks äh, abordivastast tegevust. kolleeg Ferreira, palun. president. sooviti Lissaboni lepingut ilustada selle algatusega taheti näidata, et äh, Lissaboni leping siiski kaasab äh, kodanikke, kuigi see tegelikult nii ei ole. algusest peale oli tegemist äh, teatava perversse katsega muuta antidemokraatlikke struktuure. leping nägi ette selle algatuse, aga kontrollipädevused võeti kodanikelt siiski ära leping allkirjastati kodanike selja taga ja nüüd äh, aastaid hiljem on täiesti näha, et see nii-öelda osalusdemokraatia vahend on ähm, läbi kukkunud äh,, on tehtud mitmeid kümneid katseid äh,, kolm algatust on täitnud äh, kodanikualgatuse kõik kriteeriumid ja isegi need kolm algatust äh,, nendega ei ole mindud edasi. suur tänu, kolleeg Ferreira, järgmisena kolleeg Šoltis kolleeg Šoltis. tänan. Euroopa kodanikualgatus on äh, demokraatias otse osalemise vahend, on olnud mitmeid edutuid äh, algatusi, aga oli ka edukaid algatusi, aga kodanikud on ilmselt siiski pettunud äh, Euroopa Liidu institutsioonides. kodanikud ootavad, et äh, seaduses äh, kirja pandu ka toimib, et nad saavad seda ka kasutada. on vaja teha rohkem poliitilisi samme selle vahendi elustamiseks tuleb äh, parandada reegleid, reeglid peavad olema selged, sellepärast et muidu nad ei toimi. ja, ja kui me seda kodanikualgatust ei paranda, siis äh, see otsedemokraatia vahend mitte ei ole. kolleeg Arnold, palun kodanikualgatuse sõna kõlab suurepäraselt, ideed rohkem demokraatiat, rohkem äh, võimu äh, läheks kodanikele see on kõik hea, aga raportööril on õigus, see ei ole toiminud viiskümmend üks algatust, nendest kolm on äh, tunnistatud äh, õigeks. kui kodanikel oleks õige demokraatlik äh, õigus, siis see näeks teistmoodi välja. ma pidin täna lendama Šveitsi kaudu, et siia jõuda. Šveits tegelikult on äh, juhtiv riik osaluse vallas. inimesed saavad äh, referendumil otse oma seisukoha välja öelda. see on suurepärane näide õigest otsedemokraatiast. Šveits näitab meile teed ja ma arvan, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid õppima Šveitsi näitest suur tänu, kolleeg Arnold ja härra Obermeier vaba mikrofoni lõpetuseks. aitäh, härra juhataja. Euroopa kodaniku algatuse aluseks on küll hea idee, et ka kodanikke kaasata Euroopa seadusandlusesse, kuid praegu jääb see ainult suurte lubaduste juurde. kolm aastat juba on see Äh, instrument olemas, viiskümmend üks algatust on registreeritud, aga mitte äh, ükski neist ei ole viinud seadusandluseni. mida peaks siis kodanik mõtlema selle kõige juures, arvestades ka TTIP-i läbirääkimisi? me oleme püüdnud ju anda kui me, kui me ei ole isegi püüdnud saavutada seda, et see pandaks kodanikele tõeliselt äh, lihtsalt äh, käsitletav, nii et see on lihtsalt äh, selline näiline võimalus, see on tegelikult täiesti hambutu, muidugi on vaja kodanikke kaasata, aga praegu lihtsalt tehakse neid taaskord lolliks. suur tänu, kolleeg Obermeier. ja nüüd komisjoni nimel volinik Timmermans suur tänu, juhataja. ma kordaksin üle seda, mida ütlesin arutelu alguses. meie oleme valmis tegema teatud koostööd härra Schöpflini ja parlamendiga, et näha, kuivõrd, millisel määral on meil võimalik tõesti kasutusele võtta need para-, parandused, mille kohta on soovitused tehtud raportis. ma hea meelega teen teiega väga tihedat koostööd, et leida võimalusi, kuidas kodanikualgatust paremaks muuta kindlasti tuleb määrus millalgi üle vaadata ja komisjon ei kohku sellest tagasi, kui see peaks vajalikuks osutuma. samas pean ütlema, et kodanikualgatus on võimalik muuta millekski, mille, mille, milleks ta ei ole tegelikult mõeldud ja siis olla selles suhtes kriitiline, aga tegelikult on on kõik väga selgelt lepingu, aluslepingus kirjas ja aluslepingus, alusleping on allkirjastatud kõigi liikmesriikide poolt, me ei saa kaugemale minna sellest, mis on aluslepingus kirjas, komisjon vastutab selle eest, et aluslepingu sätteid kohaldataks ja seal on kirjas, et me peame kaasama kodanikualgatuse läbi äh, kodanike arutelusse. see ei ütle, et äh, nad peavad saama õigusloomelise algatuse võime, võimaluse. kui see teile ei meeldi, siis hea küll, aga kodanikualgatus ei olnud mõeldud selleks eesmärgiks, see oli mõeldud selleks, et inimesed saaksid osaleda arutelus esindusdemokraatia raames, mitte luua alternatiivi esindusdemokraatiale. ma olen üsna kindel, et ka parlament ise ei tahaks kõrvale jääda ja jätta kõik kodanike kätesse mõte on selles, et kaasata kodaniku dialoogi poliitika üle. ja jah, paraku komisjon peab tihtipeale ütlema, et need kodanikualgatused ei mahu olemasolevate reeglite sisse ja siis me võime soovitada inimestel äh, kodanikualgatust äh, muuta, me võime aidata neid, et nad äh, suudaksid ületada bürokraatiatõkked, me oleme seda ka teinud. me oleme alati valmis vastu võtma inimesi, kes kodanikualgatustega tegelevad, neile nõu andma, andma soovitusi, kuidas võib-olla sõnastust muuta, nii et äh, need algatused vastaksid reeglitele. me tõesti oleme väga koostöövalmid, aga te ei saa süüdistada komisjoni selles, et me ei äh, kohalda reegleid. see oleks ju suur viga meie poolt, kui me seda ei teeks, lihtsalt rõõmust, et inimesed võtavad algatuse nii et ma tahan rõhutada, et me teeme suurima heameelega koostööd härra Schöpflini ja tema kolleegidega ja mina näen selles instrumendis endiselt tohutu suurt potentsiaali. ma arvan, et on liiga lihtne jätta see, heita see kõrvale pärast nii lühikest aega lihtsalt sellepärast, et see ei vasta teie ootustele püüdkem enne siiski äh, seda instrumenti parandada nii palju kui võimalik vastavalt äh, neile soovitustele, mis on raportis antud. suur tänu. suur tänu, volinik Timmermann, see lõpetuseks on sõna raportöör Schöpflinil. Thank you, president uh, and. aitäh, juhataja. sooviksin tänada kõiki, kes on osalenud selles konstruktiivses arutelus ma arvan, et praktiliselt kõik on äh, kõnelenud konstruktiivselt, võib-olla ühe-kahe erandiga, ja ma loodan, et me saame teha konstruktiivset koostööd asepresident Timmermansiga. ma tahaksin tuua välja mõned aspektid sellest arutelust, ma ei saa muidugi kõigele vastata, aga see, mida ütles härra Göörens, äh, Äh, see on, on midagi, millega me peame tõesti tegelema, äh, kodanike kaasamine, see, et äh, et tõesti peavad toimuma ka mingid jätkumeetmed ja asepresident Timmermans, mul on juristi diplom, see on küll päris vanast ajast, aga ma, aga ma mäletan seda, et et äh, alati on teada manööverdamisruum, mis puudutab reeglite tõlgendamist ja ma paluksingi teil olla paindlikumad, seal, kus on hall ala, äh, siis mõelge neile miljonitele inimestele, kes on osalenud. ja lõpetuseks veel äh, aluslepingute muutmine, see on teema, mis üha tõusetub. minu arvamus on, et mingil hetkel aluslepinguid kindlasti muudetakse, aga mitte seoses kodanikualgatusega, nii et eh, esmane õigus siin tegelikult mängu ei tule. ma arvan, et kodanikualgatus on tõukeks eh, komisjonile midagi ette võtta, aga muidugi ei tohiks see minna vastuollu eh, kehtiva seadusandluse raamistikuga äh, nii et äh, kuigi sidusrühmade panus on oluline osa õigusloomest, äh, ähm, siis ei tohi seda unustada, et ka kodanikuühendused on, on sidusrühmad ja lõpetaksingi sellega, härra Timmermans, mis puudutab Euroopa kodanikualgatust, siis on see nüüd teie kätes ja ma olen kindel, et te annate endast parima. aitäh kolleeg Schöpflinile, sellega on nüüd